Die Präsidentin! Einen schönen guten Nachmittag. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Mein Soovin kõigile kena päeva. Alustame jällegi tööga, austatud daamid ja härrad. Volinik, enne kui me tuleme päevakorrapunktide juurde, lubage anda teada neile, kes veel kuulnud ei ole, et täna taaskord täislastis pagulaslaev läks põhja Sitsiiliast lõunas, ohvrite arv võib ulatuda ehm, sadadeni. see on üks paljudest õnnetustest, ehm, mida me oleme näinud viimastel kuudel me oleme väga mures kõige üle, mis toimub ning peame tegema kõik võimalikku selleks, et sellised tragöödiad meie mandril enam ei korduks. ja mis puudutab eh, eilse istungi protokolli, siis see on kättesaadav, kas selle kohta on vastuväiteid, vastuväiteid ma ei näe, sellega on eh, protokoll heaks kiidetud